Euroopas ning mul on au anda sõna meie volinikule Jourovale. palun. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, tere hommikust. täna on rahvusvaheline naistepäev ning ähm, ma olen rõõmuga valmis kasutama seda võimalust, et arutada teiega meeste ja naiste olukorda Euroopa Liidus. seda kirjeldatakse ka mm, täna avaldatud komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta soolise võrdõiguslikkuse aastaaruandes. võrdsus meeste ja naiste vahel on Euroopa Liidu üks põhiväärtusi, see on kirjas juriidilise kohustusena meie aluslepingutes integratsiooni algusest saadik. meie ühiskonnad on teinud suuri edusamme viimase kuuekümne aasta jooksul ning naiste olukord on suuresti paranenud naistel on praegu rohkem võimalusi tööturul tööd leida kui kunagi varem. me ei saa eitada, et me oleme teinud edusamme, aga ebavõrdsusi äh, endiselt jätkub. kui me jätkame samas tempos, siis kulub meil veel seitsekümmend aastat selleks, et saavutada soolist võrdõiguslikkust. iga naiste poolt töötatud tunni eest saavad nad kuusteist protsenti vähem palka kui mehed Äh, isad veedavad ikkagi veel umbes ühe tunni päevas laste ja kodu eest hoolitsedes, samas emad pühendavad kodule ja lastele kolm tundi Va. vanemad emad palju sagedamini kui isad seisavad silmitsi suurte väljakutsetega, kui nad tahavad ühendada oma eraelu ja oma tööelu see seab ohtu naiste majandusliku sõltumatuse ja võib viia pered vaesusse. iseäranis aga, aga mitte ainult siis, kui naine on pere ainsaks leivateenijaks. sellel on tagajärjed ka naiste pensionite jaoks ning vaesuse ohuks vanaduses. tänapäeval on naiste pensionid nelikümmend protsenti madalamad kui meeste pensionid keskmiselt ja see lõhe ei ilmuta vähenemise märki. me peame kiirendama neid positiivseid muutusi, mis viimastel aastakümnetel aset on leidnud selleks, et luua selline ühiskond, kus igal poisil ja tüdrukul on hea lubage mul nüüd peatuda kolmel olulisel asjal, mis võimaldavad meil saavutada võrdsema Euroopa. naised moodustavad poole Euroopa rahvastikust, aga enamikel juhtimistasanditel ja järelevalvepositsioonidel on rohkem mehi kui naini ning enamikes liikmesriikide parlamentides on mehi rohkem kui naisi ja see kehtib ka selle koja kohta Äh, suurimates börsil noteeritud ettevõtetes, mis on Euroopa Liidus registreeritud, äh, on ainult pisut üle kahekümne protsendi nõukogu liikmetest naised. komisjoni ettepanek saavutada suurem äh, sooline võrdõigus, tasakaal börsil noteeritud ettevõtete nõukogudes üritab tegeleda selle ebavõrdusega ja tagada selle, et nõukogudes on esindatud vähemalt nelikümmend protsenti mõlemast soost see ettepanek tuleb vastu võtta ja te peate aitama seda propageerida liikmesriikides, mis sellesse endiselt tõrksalt suhtuvad. teiseks, me peame Euroopa kodanike jaoks tegema lihtsaks oma koduste ülesannete ja tööülesannete ühendamise Eh, sellel aastal on komisjonil plaanis esitleda õigusloomealaste ja mitteõigusloomealaste ettepanekute pakett, mille eesmärk on parandada töötajate töö ja eraelu tasakaalu. see on tasakaalukas, eh, mis puudutab eh, kvaliteetse lastehoiu kättesaadavust ja taskukohasust, puhkust emadele ja isadele ja laste eest hoolitsejatele ja samuti paindliku töötamise võimalusi see on oluline panus selleks, et integreerida naisi tööturule, mis on demograafiliselt ja majanduslikult vajalik. see on samuti oluline panus Euroopa majanduskasvu protsessi. ja lõpetuseks, püsib soopõhine vägivald. Euroopa Liidus on iga kolmas naine olnud füüsilise, seksuaalse või mõlema rünnaku ohvriks. möödunud nädalal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku, et Euroopa Liit liituks Istanbuli konventsiooniga. see on esimene juriidiliselt siduv instrument naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks rahvusvahelisel tasandil. Euroopa Liidu liitumine Ist-, Istanbuli konventsiooniga on oluline samm meie strateegiliste kohustuste raames. Äh, konventsiooni terviklik lähenemine sellele keerulisele nähtusele on kooskõlas Euroopa Liidu lähenemisega Euroopa Liidu ühinemine konventsiooniga tagab suurema tõhususe ja sidususe äh, võideldes ja ennetades naistevastast vägivalda. Äh, selles vallas meil tegelikult on juba olemas ühtsed Euroopa reeglid ja see võimaldab samuti tõhusamalt kasutada ära Euro Euroopa Liidu programme ja vahendeid. see tugevdab meie üldist usaldusväärsust ja aruandekohustuslikult väliselt see annab, äh, aitab kaasa ka Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse, diskrimineerimise vastasuse ja majanduskasvu eesmärkide saavutamisse. lisaks sellele olen teinud äh, koostööd volinik Dysoniga äh, selleks, et rakendada ellu jätkumeetmeid Põhiõiguste Ameti kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal koostatud uuringutele see uus soopõhise vägivalla uuring viiakse läbi Eurostati juhtimisel ja selle, seda teostavad liikmesriikide statistikaametid Euroopa Liidu toetuse ja rahastamisega. Eurostat hakkab tegutsema sellise uuringu väljatöötamiseks, nagu on teatatud Eurostati iga-aastases töökavas. strateegilised kohustused soolise võrdõiguslikkuse vallas kahe tuhande kuueteistkümnendast kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani juhivad tähelepanu kõigile eelmainitud eh, valdkondadele, need on prioriteetsed meie soolise võrdõiguslikkuse edendamise vallas, sealhulgas ka eh, majandusliku sõltumatuse edendamise vallal. meie strateegilised kohustused eh, lisaks nendele peale meetmetel, mida mainiti, näevad ette ka seda, et soolist võrdõiguslikkust edendatakse niimoodi, et see lülitatakse Euroopa Liidu eh, tegevuse igasse valdkonda, näiteks õigusaktide ettevalmistamine, kavandamine, ellurakendamine, seire ja nende hindamine, eh, õiguslikud meetmed ning eh, rahastamisprogrammid. lõpetuseks tahaksin rõhutada, et naiste sotsiaalmajandusliku olukorra parandamine ning naistevastase vägivalla vastu võitlemise meetmete edendamine on Euroopa Komisjoni jaoks peamised prioriteedid, aitäh! <clears throat> ja nüüd eh, saab sõna proua Le Grip. aitäh, lugupeetud president, eh, aitäh, volinik selle sõnavõtu ees, mis näitas üles väga tugevat pühendumist, nii isiklikku kui ka poliitilist. Te olete ju volinik, kes vastutab meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse küsimuste eest Äh, ning äh, suur aitäh, et te äh, näitasite oma sõnavõtus veel kord seda, kuivõrd olulised ähm, on need prioriteedid komisjoni jaoks, kuivõrd oluline on komisjoni jaoks parandada naiste sotsiaalmajanduslikku olukorda ning võidelda naistevastase vägivalla vastu. minu fraktsioon Rahvapartei, kelle nimel sõna võtan, näeb meie ees praegu kahte suurt väljakutset Äh, üks rände, rändeküsimus, aga samas me peame arvestama ka kõigega, mis sellega seotud on, õiglus, konkurentsivõime, äh, naiste majandusliku olukorra parandamine Äh, tuleb võidelda inimressursside raiskamise vastu, mis meil toimub, sellepärast et naist, naised kätkevad siis ju endas tohutut potentsiaali, Euroopa naised on sama hästi haritud kui äh, mehed ja see on tohutu ressursside raiskamine, potentsiaali raiskamine, kui me ei anna naistele äh, kõiki neid võimalusi ja kõiki kohustusi Äh, mille suunas nad võiksid pürgida tööturul. meie Rahvaparteis oleme iseäranis mures selle pärast ja me äh, eelseisvatel kuudel, nädalatel teeme tõsist tööd selleks, et parandada olukorda äh, me vaatame, milliseid meetmeid saaks rakendada nii Euroopa Liidu institutsioonide algatusel kui ka liikmesriikide algatustes, just nimelt selleks, et vähendada neid ebavõrdsusi, mis esinevad palga vallas, pensioni vallas me tahame siis eh, soolist, sugudevahelise palgalõhe ja pensionite lõhe vähenemisega kaasa aidata. Eh, need on need kaks suurt teemat, mille osas soovime teha kiiresti edu, edusamme, nii et, et suur aitäh! aitäh, eh, proua Le Gripp. härra Lavrie tahab teile esitada sinise kaardi küsimust, kas olete valmis vastama? jah, loomulikult, ütleb proua Le Gripp, härra Lavrie, palun aitäh, president, ma teen hästi lühidalt ja esitan järgmise küsimuse oma kons-, kolleegile Konstantin Le Gripile. kas eh, tema arvates peaks eh, toetama kahekümne kaheksa Euroopa Liidu liikmesriigi tasandil eh, Timmermanni kopee seaduse vastuvõtmist, mis võeti vastu Prantsusmaal ja see peaks või see võeti vastu aastal kaks tuhat seitse see on suurte ettevõtete nõukogus, nõutakse meeste ja naiste võrdsus selleks, et tagada mitme, mitmekesisust just nimelt nõukogudes. nii et, et kas te toetate seda, et naised oleksid võrdselt esindatud majanduses? jah, loomulikult hiljutised uuringud näitavad, et kui on olemas õigusloomealane vahend, Äh, mis teeb üsna rangeid ettekirjutusi ja nõuab äh, naiste tugevamat ja suuremat esitust suurte, suurte ettevõtete nõukogudes, <clears throat> siis äh, tõesti toimub selles vallas ka edusamme ja mitte üksnes ainult nendes nõukogudes, vaid ka teistes otsuseid langetavates organites ning äh, tahaksin äh, tervitada äh, seda pühendumust, mida näitas üles volinik Jourova just nimelt selle nais, naiste ettevõtete juhatusse toomise ettepaneku vallas me oleme selle eh, alati heaks kiitnud ning meie Rahvaparteis toetame seda ettepanekut. täiesti kindlalt on vaja Euroopa tasandil õigusloome jõuga vahendeid selleks, et naised saaksid suurte ettevõtete nõukogudesse. aitäh ja nüüd annan sõna proua Blinkevitš-Uutele. aitäh. lugupeetud volinik aitäh selle eest, et te tutvustasite meile täna äh, naiste sotsiaalmajanduslikku olukorda Euroopas. on väga sümboolne, et kaheksanda märtsi täiskogu istungil kõneleme võrdsetest võimalustest ja naiste olukorrast meie ühiskonnas. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tahaksin tänada volinikku kes ähm, on Euroopa Liitu kutsunud üles liituma Istanbuli konventsiooniga. Äh, tegemist ähm, on tõesti teise rahvusvahelise konventsiooniga, millega Euroopa Liit liitub ning ma sooviksin, et kõik äh, kolleegid, komisjon ja meie hoolitseksime selle eest, et äh, me võtame vastu need õigusaktid, mis soodustavad nai-, soosivad naisi ja me ei tee seda ainult kaheksandal märtsil. selleks, et parandada naiste sotsiaalmajanduslikku olukorda Euroopas, peame me tegema palju rohkem, me peame hoolitsema selle eest, et naised eh, saavad oma töö ja eraelu kokku sobitada. me peame meeles pidama seda, et isegi kahekümne esimesel sajandil äh, Äh, jääb laste ja kodu eest hoolitsemine põhiliselt naiste õlule. mida me saaksime teha äh, selleks, et äh, kaitsta naisi, et nad ei kaotaks oma töökohta sel ajal, kui nad pereliikmete eest hoolitsevad. mida me teeme selleks, et neil oleks aega oma tervise eest hoolitseda, me peame võtma emadus, isadus ja lastehoolduspuhkuse teemalised õigusaktid vastu ja samuti õigusaktid, mis puudutavad äh, hoolduspuhkust, mis oleks vajalik selleks, et vanemate pereliikmete eest hoolitseda või puuetega pereliikmete eest, ilma seejuures töökohta kaotamata. me peame hoolitsema selle eest, et me saavutame Barcelona eesmärgid, äh, et me hoolit-, me tagame Äh, lastele piisavad lasteaiakohad ja koolikohad, me peame tegema koostööd sotsiaalpartneritega, meil on vaja innovatiivseid lahendusi, mis võiva-, võimaldavad inimestel oma töö ja pereelu kokku sobitada ning ootame komisjoni paketti, aitäh! tere hommikust, suur aitäh teile, esinaine, ütleb proua von Storch. kõigepealt arutame me täna sotsiaalmajanduslikku olukorda, mis naiste ees on Euroopas täna. komisjon ütles oma avalduses väga selgelt, et ta ei ole naiste poolt, kes on emad ja kes ja ei toeta ka perekondi. komisjon ei tunnista Äh, emade panust äh, rahvamajandusse. Äh, Geri Becker sai oma Nobeli preemia mudelite eest, kus oli väärtusahel just perede ja emade prisma läbi ning ÜRO ka seda tunnustab et pered ja sealhulgas ka naised, emad panustavad tugevalt majandusse ja see on väga tugev majandusfaktor tõepoolest. daamid ja härrad, väärtuse loomine hakkab väärtuste hindamisest pihta. Euroopa Komisjon ütleb, et emad kõikides liikmesriikides ei ole väärtustatud, sellepärast et nende väärtust eh, ei hinnata, võib-olla me peaksime rääkima emade ja perede diskrimineerimisest, see oleks õigem. suur tänu, järgnevalt eh, proua Pestera, Pestera, palun. no va, ahora. Buenos dias, muchas gracias, presidenta, muchas tere hommikust eh, ja suur aitäh teile, juhataja, suur aitäh ka volinik Jurova Äh, suur au on teid siin näha rahvusvahelisel naistepäeval. võrdsus on juriidiliselt kirja pandud, see ei ole mitte meie väärtus ainult ning loomulikult on naiste väärtustamine ka meie huvides, see viib meid edasi ning saab ka meie energia suunata õigesse kohta, nimelt luues võrdõiguslikkust naiste ja meeste vahel on väga palju äh, koormust, mis just äh, täna lasub naistel ning äh, me oleme seetõttu enamus rahvastikust, aga erinevaid probleeme on ja rahvusvahelisel Äh, naistepäeval kaks tuhat kuusteist näeme me endiselt, et väga suur palgalõhe on äh, kuusteist protsenti keskmisena äh, Euroopa Liidus, aga Hispaanias näiteks minu koduriigis kuni kakskümmend kaks protsenti. naised on suuremas vaesusohus, sellepärast et ka pensionilõhe on kahe soo vahel väga suur, majanduskriis on viinud selleni, et naised on vähem kaasatud tööturule ning jällegi palgad on väiksemad naistel ning me näeme ka seda, et et pidevalt on äh, kasvav ebavõrdsus äh, ka juhtivatel positsioonidel äh, olevate inimeste vahel ning ka nõukogude liikmete vahel. Euroopa Parlament on kaasotsustusmenetlusega ka õigusandja ning ma rõhutan seda kaasosa siin, me peame võrdsusele lähemale liikuma, meil on emaduspuhkuse ja vanemapuhkuse direktiiv, mis praegu on ummikusse jooksnud, Eh, selle mõte on, et eh, pere- ja tööelu oleks paremini tasakaalustatud Euroopa kodanike jaoks eh, ning ka naiste osalus ettevõtete nõukogudes on väga oluline, sellepärast et on näiteks riike, mis täielikult blokeerivad seda ettepanekut, sealhulgas ka eesistuja, nii et meil on vaja siin igal juhul tempot juurde panna Äh, ma tahaksin ka öelda omad äh, tänusõnad teie isiklikule pühendumusele selles vallas. Äh, komisjon nüüd palub Euroopa Liidul liituda ka Istanbuli konventsiooniga, mis on õiguslikult siduv soolise vägivalla vastase võitluse konventsioon. suur tänu ja nüüd proua Mattias, palun suur tänu teile, juhataja, suur aitäh, volinik, teile, tänan teid teie sissejuhatava sõnavõtu eest, ma arvan, et Äh, kuigi mõnedele meile meeldivad lilled, ei ole täna lillekimpude jagamise aeg. me tähistame siin õiguste võrdsuse tähistamist äh, ja äh, oluline on siin ka erisused naiste ja meeste vahel kõrvaldada, me ütleme igal aastal ikka ja jälle neid samu sõnu ja öö, Euroopa naiste majanduse olukord eh, on eh, selline, et eh, palgalõhe suureneb, naiste töötus suureneb, ka naistevastane vägivald on suurenenud isegi brutaalsem kui varem. kakskümmend üheksa naist Portugalis eelmisel aastal suri koduvägivalla tagajärjel ja küsimus on väga poliitiline. ma arvan, et komisjoni jaoks on oluline mitte praegu tegeleda siin ainult majandus- ja sotsiaalküsimustega, rääkides ilusaid sõnu ja mõeldes välja kvoote, küsimus on poliitiline ja seda tuleb niimoodi ka näha eh, nii et eh, selle küsimuse olemuse tunnustamine on esimene samm, me peame rääkima vanemapuhkusest eh, ning töötama nende algatuste kallal, me peame näitama tegusid, mitte ilusaid sõnu, minu arust komisjon alustas väga halvasti, kui ta võttis vanemapuhkuse direktiivi tagasi Eh, see eh, süvendab ebavõrdsust, eh, väga hea on siin debatti pidada, aga minu arust ilusad sõnad peaksid järgnema ka ilusate tegudega. järgnevalt saab sõna proua Reintke, palun. suur tänu teile, proua juhataja, austatud volinik, head kolleegid viiekümne seitsmendal aastal sündis minu ema kuueliikmelisesse peresse keset Saksamaad mägisesse piirkonda. samal äh, aastal Euroopa lõuna poolel juhtus midagi väga tähenduslikku. Euroopa äh, liidrid, kõik mehed äh, tulid kokku, et kirjutada alla Rooma leping väga lihtsa põhimõtte kohaselt, mis on tänaseni täitmata. nimelt samavõrdse töö eest peaksid saama naised ja mehed samavõrdset tasu, hoolimata sellest, et minu ema ja see põhimõte sündisid samal aastal, terve elu minu ema ei saanud hüve sellest otsusest. ta ei saanud mitte kunagi samasugust äh, väärtustatust äh, või samasugust raha ja hinnangut äh, töö eest, mida tegid samalaadselt tema meeskolleegid. täna me näeme suurt soolist palgalõhet, mis on täiesti vastuvõetamata Euroopa Liidus ja samas ka Saksamaal Eh, nii nagu miljonid eh, töötavad naised Euroopa Liidus, usun ma, et eh, minu emal on ka kõik õigused olla väga tige täieliku Euroopa Liidu läbikukkumise pärast, et see põhimõte ei ole saanud reaalsuseks. täna on rahvusvaheline naistepäev ja see on meeldetuletus meile äh, võrdsuse eest võidelda. Euroopa Liit äh, viimase kuuekümne aasta jooksul on vedanud alt miljoneid äh, naisi ja ei ole pidanud kinni sellest lubadusest. ärge laske, et minu põlvkond, kes kolmkümmend aastat hiljem sündis Euroopas, ei saa seda, mida ta on ära teeninud. võrdne palk võrdselt kõigile Euroopa kodanike eest. meil on võimalik liikmesriike survestada midagi tegema, sest ma kutsun teid üles, volinik, ja meid kõiki, kõiki, tegutseme nüüd, muudame selle põhimõtte reaalsuseks Euroopa Liidus. proua Parker, palun. suur tänu vastavalt Eurostatile kaks tuhat kümme ja kaks tuhat kaksteist aasta vahel kolmkümmend tuhat inimest kaubeldi Euroopas, kaheksakümmend protsenti nendest olid naisest Eh, kriminoloogia andmed ütlevad, et kolm tuhat inimest eh, olid eh, inimkaubanduse ohvrid Ühendkuningriigis, see on kakskümmend üks protsenti kasvu võrreldes eelmise aastaga. modernne orjapidamine kasvab Euroopa Liidus ja Euroopa Liit on selles süüdi, ma kardan, sellepärast et me oleme avatud piiridega, võimaldab Euroopa Liit piiriülestel gängidel lihtsalt tegutseda. meie valitsus ütleb, et vaba liikumine Euroopa Liidus, seda kasutatakse ära kurjategijate poolt selleks, et inimkaubanduse ohvreid Ühendkuningriiki tuua. Euroopa, Europol on isegi öelnud, et vaba liikumise poliitikat muudavad nende kuritegude seiramise raskemaks mida siis on kogu naiste äh, toetamise rahastamine saavutanud? Euroopa Liit aitab inimkaubitsejaid äh, tulla Ühendkuningriigi? juhataja ütleb, et tõlkega on tehniline probleem, üks, üks moment, palun Äh, jätkake hetke pärast. olge hea, jätkake palun ainukesed inimesed, keda Euroopa Liit toetab, on eh, just kuritegeliku taustaga inimesed, kes tulevad Ühendkuningriiki, sellepärast et eh, me ei saa teha nende taustakontrolli. kui me läheksime ära Euroopa Liidust, siis oleksime me endiselt eh, ILO liige, kes toetab võrdseid töötingimusi, me oleksime endiselt ÜRO agentuuride liikmed, kes toetavad naiste õigusi ning me saaksime ka öö, oma endiste kolooniatega öö, ühendust taastada me ei taha äh, lubada igasuguseid äh, kuritegijaid äh, vabalt ringi liikuda, mitte midagi ei ole meil kaotada, kui me läheme ära Euroopa Liidust, aitäh! ja nüüd proua Kappel järgnevalt, palun! suur tänu teile, juhataja, proua juhataja, volinik, kaks tuhat kuusteist aastatel ei ole naistepäeval ei karjäärivõimaluste ega majandusolukorra suhtes paremal positsioonil kui varem Euroopa Liidu liikmesriikides on see niimoodi ja seda hoolimata sellest, et eh, naised on kõrgemalt haritud kui mehed. Eh, mitmed uuringud näitavad, et eh, nõukogudes, kus on naised liikmetes, liikmeteks ettevõtetel läheb paremini ja nii edasi. naised teenivad Euroopa Liidus kuusteist protsenti vähem põl-, palka keskmiselt kui mees, mehed ning erinevates liikmesriigid on väga suured vahed kuus koma viis protsenti, eh, Itaalias kakskümmend kaks protsenti, eh, Austrias ja nii edasi, kõneleja loeb edasi eh, peaaegu iga kolmas naine lapsega töötab osaajaga Euroopa Liidus, aga äh, iga kahekümnes äh, mees minu koduriigis äh, teeb sedasama. nii et äh, mida rohkem on äh, perekonnas lapsi, seda suurem tõenäosus on see, et naised töötavad äh, osaajaga äh, ettevõtetes, kus nõukogud on, nõukogudes on ka naised esindatud, äh, ettevõtted teenivad äh, äh, tulu viiskümmend kolm protsenti rohkem keskmiselt kui nendes ettevõtetes, kus ei ole. nii et suurem osa naisi ettevõtete nõukogus vastab viieteistkümne protsendile rohkem käibele faktid näitavad väga selget keelt. nimelt on vaja äh, naisi äh, suurendada, naiste osalust suurendada majanduselus, niimoodi on võimalik ka paremad majandustulemused ja nüüd proua Murvai, palun. suur tänu ikka see vana jutt, siin me jälle oleme Strasbourgis täiskogu nädalal, viiskümmend on umbes meid kohal sellest seitsmesajast, aga täna on eriline päev, kaheksas märts, rahvusvaheline naistepäev ja kogu see hommik on pühendatudki naistele. on ka eriline päev sellepärast, et see on ajalooliselt tähtis, sest Euroopa Liit püüab Äh, edasi arendada ühte häbiväärset plaani, häbiväärset sellepärast, et inimeste saa-, naiste saatus kõikjal maailmas, kõik need äh, kuriteod, mis naiste vastu toime pannakse üle maailma, tahetakse ära kasutada oma eesmärgil ja mis on see häbistav äh, eesmärk, mida tahetakse siis kasutada, laske ma selgitan. ränne Äh, lubatakse inimestel Euroopasse tulla. loomulikult majanduslik ja äh, äh, poliitiline establishment on mõistnud, et nad on hädas, sellepärast et inimestel on juba küllalt saanud sellest ning nad ütlevad, et tegemist ei ole enam varjupaiga ja pagulaste kriisiga, on tegemist rändekriisiga. ja see ei ole Euroopa Liidu pädevuses. jah, pagulaskriis on Euroopa Liidu pädevus, aga ainult kümme protsenti nendest sisserändajatest on pagulased, kes pagevad sõja eest või kodusõja eest. mis on siis see lahendus? millise lahenduse nad on välja pakkunud? mõelgem aga äh, teisiti pagulase staatuse kohta, näiteks kui naised põgenevad oma koduriigis diskrimineerimise eest, siis nad põgenevad diskrimineerimise eest, siis neile on ka kõik õigused Euroopasse tulla, taotleda varjupaika, varjupaika ja kui nad on saanud siis pagulase staatuse, siis saavad kasutada perekondade taasühendamise põhimõtet, et ka oma pereliikmed Euroopasse tuua. loomulikult see saab olema siis järgmine etapp ja, ja seda me räägime järgmise päevakorrapunkti all, aga kõikidel on võrdsed õigused, õi-, võrdne väärikus, see kõik on lihtsalt vabandus selleks, et seda häbiväärset plaani edasi ajada ja proua Hannibali plaan öö, on see ettekanne, seda peaksid kõik Euroopas lugema. järgmisena saab sõna proua Otsenberg. suur tänu, daamid ja härrad. kallid kolleegid, jälle oleme siin ja räägime ebavõrdsusest või võrdsusest, soolisest võrdsusest. ja me peaksime seda sageli tegema, mitte ainult täna ja mul on väga hea meel, et proua volinik toetab äh, Äh, seda direktiivi, mis puudutab naiste osalust ettevõtete äh, nõukogudes. Äh, hiljuti oli meil juttu siin ka klaaslae raportist, see puudutab siis kõiki neid raskusi ja takistusi, mis naiste ees seisavad, kui nad tahavad ametiredelil tõusta ainult. ainult kolmkümmend üks protsenti mm, FIE-dest on naised näiteks ja kahe tuhande kahekümnenda aasta agendas me proovisime saavutada seda seitsmekümne, seitsmekümne viie protsendiliseks. nii et see kõik juhtub kõikidel tasanditel, ettevõtetes, teadusuuringutes, tehnoloogias, ähm, äh, ülikoolides, teadusasutustes, kuidas me saaksime sellest üle? Äh, äh, meil on haridussüsteem ja siis perekond. kui need erinevatest eelarvamutest haridussüsteemis ja perekondades üle ei saada, kui meil ei äh,, ei arene välja uus mõtteviis, siis on jällegi nii, et viie või kümne aasta pärast räägime ebavõrdsusest siin ja tegemist on aruteluga, mis tõmbab joone meeste ja naiste vahele. naised on ka inimesed, moodustavad poole selle planeedi elanikkonnast, nii et see ei ole sugugi meile ei tee meile au ega ka Euroopale au, et me seda jälle peame arutama proua Moodi, suur tänu! head naistepäeva kõigile teile, soovin minagi. asutamislepingutes on kätketud see põhimõte, et saavutataks naiste ja meeste vaheline võrdsus. asutamislepingust saadik on Euroopa Liit muidugi tohutult palju saavutanud selleks, et me saaksime lähemale sellele eesmärgile. meil on võrdse kohtlemise õigusaktid, ehm, on emadepuhkus, vanemapuhkuse ja kõik muud direktiivid, mis juba on vastu võetud. ma tean, et ehm, need on juba Äh, olukorda paremaks muutnud. kui ma olin ametiühingus, siis kakskümmend aastat ma kasutasin neid ning naised on saanud kasu ka Euroopa Liidu liikmelisusest palga osas, pensionide osas ja ka töö, äh, kaitse osas tööl. aga mitte keegi ei saa nüüd ütelda, et me oleksime saavutanud selle esialgse eesmärgi võrdsuse saavutamiseks me ei saa ega tohi praegu puhkama jääda loorberitele hiljuti oleme näinud seda, et naised on ebaproportsionaalselt kannatanud ähm, kasinuspoliitika pärast Euroopa Liidus ja selle tulemusena on tööpuudus ja, ja töökohad muutunud ebakindlamaks naistele. kui me vaatame kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, siis seal on ka öeldud, et tuleb teha rohkemat äh, selleks, et naiste töökohti äh, edendada, palgalõhet vähendada vähendada äh, vaesuse all kannatavate inimeste arvu. aga selle valdkonna eesmärgid on küll seatud, aga kui seal ei ole tegevusi ette nähtud, siis need on mõttetud. ja kui me vaatame komisjoni tegevust selles valdkonnas, siis see ei ole julgustav. kui me vaatame emaduspuhkuse direktiivi, ei ole edasiliikumist. ja nüüd see ebavõrdsuse strateegia meeste ja naiste vahel. nii et ma palun, et komisjon öö, äh, oma sõnadele ka tegudega vastaks kõikid ja kui ta täna räägib, siis kõikidel teistel päevadel tuleb ka tegutseda. proua Hüsmeenema järgmisena. proua volinik, proua eesistuja, kui me räägime naiste sotsiaalmajanduslikust olukorrast, siis peaksime arvesse võtma ka äh, nende hariduse, sissetuleku ja karjääri arengu võimalusi. andmed näitavad, et vaatamata sellele, et naiste, Euroopa naistel on kõrge haridustase, säilib ikkagi teistes, teiste indeksite suhtes ebavõrdsus selleks, et saavutada kiiremat muutust, on meil tarvis uuemat strateegiat Euroopa Liidus, selleks et tagada võrdõiguslikkus just selle kahe tuhande kahekümnenda aasta plaanis. rahvusvaheline naistepäev annab meile võimaluse taas kord meenutada seda, et meil on tarvis toetust komisjonilt, nõukogult, aga tõesti on tarvis välja töötada uus strateegia, mis ka ellu viiakse Äh, kujundataks poliitikaid liikmesriikides, et sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus kaoks äh, sugude vahel ja tahaksin kasutada tänast päeva selleks, et õnnitleda kõiki Euroopa Liidu naisi ka rahvusvahelise naistepäeva puhul. suur tänu! härra Pimenta Lopes, suur tänu! Euroopa institutsioonid to-, on teinud väga palju selleks, et tegeleda sooliste küsimustega ja et täita ka lubadusi võrdõiguslikkuse osas, aga sellega on kaasnenud ka negatiivsed mõjud just nimelt ähm, kasinuspoliitikaga seoses näiteks, mis äh, naiste ekspluateerimist jälle äh, Äh, suurendasid ning Euroopa poliitikad on suurendanud ka suuremat eb-, suurendanud ebavõrdsust. Äh, ka vaesuse osas naised kannatavad rohkem, tööpuuduse puhul naised kannatavad rohkem, diskrimineerimise puhul samuti näiteks äh, emaduspuhkusega seoses, me peame seda emaduspuhkuse direktiivi uuesti ette võtma, mille komisjon on otsustanud tagasi võtta, me peame töö ja eraelu tasakaalu paremaks muutma, töötingimused peavad olema paindlikumad. samuti ei tohi õõnestada ka rohkem meie sotsiaalkindlustussüsteemi. ühelt poolt on äh, kasinus, aga samal ajal äh, tuleb ka sotsiaalkindlustust edendada. suur tänu kallid kolleegid, igal aastal püüame võtta äh, äh,, äh, arutada, missugune on naiste seis Euroopas ja näeme, et me liigume väga aeglaselt edasi, sellepärast et e, lõhed kestavad ikkagi, eriti liikmesriikides näiteks, mõnedes liikmesriikides on palgalõhe suur ning paljudes liikmesriikides on, on naistel tõesti väga raske valida oma tõelisi eesmärke, selleks et nad oleksid tõesti omaksid valikuvabadust, et me saaksime, me saaksime otsustada, mida õppida, kus töötada, kas meile meeldib see, isegi kui see on selline töö, kus peamiselt töötavad mehed, nagu näiteks arvutitehnoloogias või juhtkondades töötada, me peaksime saama otsustada, kas saada last või mitte, me peaksime olema vabad, mitte et tööpuudus või mingisuguste võimaluste puudus äh, sunniks meile need otsused peale me peame leidma kiired vahe, lahendused, me peame nendest raskustest üle saama. näiteks see emaduspuhkuse direktiiv, mis ei viinud meid kuhugi. ja isegi täna on nii, et kui naised jäävad pensionile, siis ka nende pensionid on väiksemad. Rast-, naistel on praegu su-, ikka suuri raskusi selleks, et ajada, arendada oma karjääri, selleks, et nad peavad lapsi hoidma või ka vanureid hoidma. tänapäeval me peame oma rolli ühiskonnas pühitsema, ei peaks rääkima ainult sellest, mis täna, mis ei toimi, aga me peaksime vaatama ka, et missuguseid samme tulevikus edasi võtta, et saaksime lootusega tulevikku vaadata. Korvin Mikke, suur tänu. teadlased uurisid Ameerika korvpallureid ja tuli välja, et pikematel on rohkem raha kui väiksematel, lühematel, mis tähendab seda, et pikad sportlased äh, peaksid, äh, saavad paremini korvpalli mängida. Äh, samamoodi, kui me seda paralleeli tõmbaksime meeste ja naistega, siis jääb mulje, et naised oleksid selles olukorras viletsamad kui mehed. Euroopas oli aeg, kus naised juhtisid Euroopat ja aga nüüd on see õigus naistelt ära võetud. Äh, nad peavad oma lapsed saatma lasteaedadesse, koolidesse ja naised saadeti tööle ja tegi, tegid tööd, milleks nad ei olnud sobivad. meil on tarvis vaadata ka teisi valdkondi, nagu näiteks ekstreemspordid või male või bridž naised moodustavad vaid ühe protsendi nendest, kes mängivad neid mänge, mis tähendab seda, et võib-olla äh, on kunstlikku survet Euroopa Liidu poolt avaldatud selleks, et äh, neid mänge saaks mängida. ma arvan, et Euroopa Liit tuleks laiali saata, aitäh. roheline kaart, sinine kaart, palun, kas olete valmis vastama härra Jakovtšiku sinise kaardi küsimusele? Äh, äh, mina tahaksin teilt küsida ühte asja, härra Korvin Mikke mina olin suurepärane korvpallimängija, nagu näete, ma väga pikk ei ole. aga ma mängisin korvpalli tõesti hästi. kas te teate, et selleks, et korvpalli hästi mängida, ei ole pikkus kõige otsustavamaks teguriks. otsustav on hoopis see, kas korvile pihta saab või ei. ja see kehtib ka kõigi teiste teie poolt öeldud asjade kohta. kas te olete nõus, et pikkus ei ole korvpalli puhul kõige olulisem tegur? Äh, president ütleb, et ainult üks sinise kaardi küsimus, kuigi soovijaid on palju. aga nüüd vastus, palun. Äh, tahaksin äh, teid tea-, teavitada, et pikad mehed ei teeni rohkem kui lühikesed mehed ja mina mängisin ka korvpalli Poola teises liigas ja me mängisime naiste vastu ja võitsime viiekümne punktiga, aitäh Matera. Äh, järgmisena proua Matera suur aitäh, president. Äh, kaheksas märts tuletab meile igal aastal meelde, kui palju on veel vaja ära teha selleks, et parandada naiste olukorda Euroopa Liidus. endiselt on veel liiga palju takistusi, mis ei lase naistel endid ühiskonnas kehtestada ning meie seadusloojatena peame äh, soolise tasakaalu äh, paika panema. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal peavad naised töötama kaks kuud rohkem, et saada sama aastapalka, mida saavad mehed. see toob äh, kaasa ka tasakaalunihked pensionites, mida inimesed hiljem hakkavad saama, seetõttu tuhanded naised satuvad vaesusesse Euroopa Liidus on vanemate naiste vaesus kolm korda levinum kui vanemaealiste meeste vaesus. kolleegid, me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et seda probleemi lahendada ja meie Naisõiguste Komisjonis tegeleme selle teemaga iga päev, aga mõned kuud tagasi me juba suurte häälte enamusega võtsime vastu minu raporti mille eesmärgiks oli vabaneda nendest takistustest, mis naiste teel seisavad, ähm, näiteks ettevõtete juhtimisel äh, ainult kolmandik ettevõtjatest Euroopas on naised ning on lihtsalt hullumeelne, et viimase viiekümne aasta jooksul on naiste tööhõive määr Euroopas kasvanud ainult kuuekümnelt protsendilt kuuekümne kolmele protsendile. nii et, et meil on vaja rohkem pühendumust kõikidelt institutsioonidelt ning ma tervitan volinik Jourova tööd minu arvates teeb ta meiega paralleelselt tööd, hoolitsemaks selle eest, et kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides äh, ratifitseeritakse Istanbuli konventsioon. aitäh, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele, härra Saani, palun aitäh, lugupeetud president, et andsite mulle võimaluse küsimuse esitada. minu küsimus on järgmine. Eh, vaadates tagasi ajalukku, kõigepealt eh, me tähistame rahvusvahelist naistepäeva kaheksandal märtsil tuhande üheksasaja seitsmeteistkümnendast aastast alates, nii et, et järgmisel aastal on selle tähtpäeva sajas aastapäev üheks põhimõtteks on võrdne palk ja teiseks naiste kaitse ja laste kaitse ning kolmandaks naiste osalus ühiskonnas. järgmisel aastal peaks sinna lisatama ka neljas põhimõte, võitlus naistevastase vägivallaga. olete te sellega nõus? Äh, mulle tundub, et tegemist ei olnud küsimusega, tegemist oli äh, kõnega, ma tegelikult ei saanud aru, kus see küsimus oli, ütleb proua Mateera. aga kui te minu sõnavõttu kuulate, siis te saate aru, et me töötame iga päev selle nimel, et kõik liikmesriigid ratifitseeriksid Istanbuli konventsiooni äh, väga palju rohkem tuleks tähelepanu pöörata just soopõhisele vägivallale. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Post. aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid. Euroopa Liidus me ei, ei austa võrdsel määral meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse põhimõtet. naised ei teeni nii palju kui mehed, nad ei osale sellel määral tööturul kui mehel nad teevad rohkem tasustamata tööd, nad on vaesemad ja vaesus puudutab kõiki vanemaealisi naisi Äh, sellepärast et nad ei ole elu jooksul saanud kasutada kõiki oma õigusi. sellele diskrimineerimisele lisanduvad äh, veel näiteks äh, mustasnaiste puhul teised diskrimineerimisvormid teda diskrimineeritakse sellepärast, et ta on naine, aga ka rassistlikel kaalutlustel, täpselt samuti diskrimineeritakse topeltnaisi, kes kuuluvad seksuaalvähemuste hulka me peame tõdema, et selline olukord on ebaõiglane ja sellele ka kaasnevad kulud nii majandusele äh, kui ka muud kulud. meil esineb diskrimineerimine, diskrimine-, äh, rikutakse õigusi äh, ja me ei tee selle osas mitte midagi. vaadakem näiteks, kuidas Euroopa Komisjon ei eh, järgi võigu-, võrdõiguslikkuse põhimõtteid isegi kõige lihtsamates tehnilistes küsimustes. Eh, meestel ja naistel Euroopa Liidus peaks olema sama otsustamisõigus, minu ja kui feministi jaoks on vastuvõetamatu selline olukord, võrdõiguslikkus peaks olema absoluutne prioriteet, see on meie jaoks üks põhiväärtus kuidas äh, äh, me saame rääkida õiglasest maailmast, kui poolt maailma elanikkonnast peetakse endiselt teise klassi elanikest ja äh, kuidas me saame endale silma vaadata, kui me ei tee mitte midagi, et selle vastu võidelda mina isiklikult ei tähista kaheksandat märtsi, sellepärast et minu arvates on see lihtsalt päev, kui me räägime võrdõiguslikkusest, mida olemas ei ole me eh, kolmsada viiskümmend viis päeva kolmesaja viiekümne kuuest ei tee mitte midagi. Eh, proua Heet tahab esitada sinise kaardi küsimust, kas olete valmis? jah, palun, proua Heet. aitäh. ma olen täiesti nõus Soraya Postiga ka mina ei tähista rahvusvahelist naistepäeva kaheksandat märtsi, sellepärast et ma arvan, et naistepäev peaks olema iga päev ning Eh, sellele peaksime, selle nimel peaksime kõik töötama. Eh, te rääkisite eh, võrdõiguslikkuse strateegiast, millele viitas ka komisjon oma raportis, te leiate, see, see aitaks edendada võrdõiguslikkust meeste ja naiste vahel, kas see peaks olema midagi suuremat kui puhas sisedokument, mis ta täna on? jah, ma olen selles veendunud, ütleb proua Post ma arvan, et meil on vaja saata väga kindel signaal liikmesriikidele ning ma arvan, et meie võrdõiguslikkuse strateegia äh, oleks äh, palju eelistatavam kui komisjoni sisedokument. hästi. saalis kõneldakse ilma mikrofonita ma pean ütlema, et mul on väga hea meel, et täna hommikul äh, te tõesti olete äh, arutelu edendanud. meil on äh, rahvusvaheline naistepäev, kaks kolleegi ütlesid, et sellist päeva pole vaja ja minul on selle pärast kahju. komisjon on öelnud, et meie naistena peame võitlema võrdsete õiguste eest meeste ja naiste vahel ja see võitlus peaks käima iga päev ja mitte ainult täna. aga äh, tähistagem siiski seda päeva, et me saaksime juhtida tähelepanu äh, naiste olukorrale. meestel ja naistel on võrdsed õigused, aga kas te olete nõus sellega, et äh, võrdselt peaks ka mehed ja naised jagama vanemapuhkust niimoodi, et ka naised saaksid oma karjääri edendada? Äh, proua Post, jah, loomulikult. on vaja võrdselt äh, vanemapuhkust äh, naiste ja meeste vahel jagada, ma olen selles osas teiega sajaprotsendiliselt nõus aga ma ei saa aru, kuidas see on seotud kaheksanda märtsiga. me peame kakskümmend neli tundi päevas, seitse päeva nädalas või võitlema naiste õiguste eest, et oleks selline ühiskond, kus väikesed poisid, väikesed tüdrukud saaksid realiseerida kogu oma potentsiaali eh, hällist hauani välja. proua Gonzales Penjas järgmisena Äh, suur aitäh! Äh, machokultuuriga võitlemine ning võrdsuse loomine Euroopas on midagi sellist, millega tuleks tegeleda iga päev see ei ole midagi sellist, äh, millega tegeleda ainult kaheksandal märtsil. tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele asjadele. ebavõrdsus Euroopa Liidus on seotud sellega, et naistel on vähe võimu. vaadake kas või sedasama parlamenti siin Äh, ainult äh, kümme kahekümne viiest komisjonide esimehest on naised. Äh, tööpuudus naiste hulgas on kõrgem, meil on palgalõhe, pensionite lõhe naised teenivad kuusteist protsenti vähem kui mehed ja kui vaadata, mis hooldussfääris toimub, siis tegemist on väga raske ja väga vajaliku tööga ühiskonna arenguks. me näeme ka, et põhja ja lõuna vahel on väga suured erinevused, me näeme, et säästupoliitika on äh, tõesti äh, naisi kahekordselt tabanud. see tähendab seda, et naised äh, on säästupoliitika pealöögi pidanud enda peale võtma inimesed nõuavad võrdõiguslikkust ja me peame neile seda võimaldama proua Grabini tahab esitada sinise kaardi küsimust, kas olete valmis vastama, jah? aitäh, president, lugupeetud kolleeg, te kõnelesite eh, ebavõrdsusest eh, ning te rääkisite ka Euroopa Parlamendist. kui enamikes liikmesriikides naised on enamuses, siis kuidas selgitada, et naised naiste poolt ei hääleta? nii, vastus palun probleem on selles, et äh, suur osa inimesi võimustruktuurides ei ole nained, naised, need on mehed ning seega on meil ebavõrdsus, äh, on selline macholik suhtumine ning äh, see on äh, Äh, sotsioloogiliselt meie ühiskonda juurdunud, me peame sellega võrdlema, me peame minema kaugemale tegudest, äh, kaugemale sõnadest ja alustama tegudega. proua Šoidrova järgmisena. lugupeetud kolleegid, kõigepealt tahaksin ma tänada volinikku Äh, selle väga ratsionaalse lähenemise eest ja väga konkreetsete ettepanekute eest, mis ta on esitanud. nagu me näeme, äh, on äh, olukord naiste sotsiaalmajandusliku olukorra pärast kaugel sellest, mida me soovisime ja isegi praegu, kui me, äh, meie majandus kasvab, on Tšehhi Vabariigis endiselt palgalõhe rohkem kui kaksteist protsenti ja seda nii avalikus sektoris, avalikus sektoris kui ka erasektoris. põhjuseks on see, et äh, naised äh, töötavad sellistel ametikohtadel, kus palgad on tavaliselt madalamad, nad töötavad õpetajate, medõdedena aga äh, naised äh, hoolitsevad ka laste eest ja vanemate pereliikmete eest, kes hooldust vajavad. Euroopa Liit äh, ei saa ette kirjutada liikmesriikidele, mida nad peavad tegema aga me peaksime kindlasti ütlema, et me austame neid naisi, kellel on lapsed, kellel on isegi mitu lapsi, sellepärast et laste saamine nõuab palju julgust ning äh, meil on vaja äh, korralikku emaduspuhkust ja ka rahalist kindlustunnet. ning äh, me peame ütlema, et me austame ka neid naisi, kes soovivad peret, kes soovivad lapsi ja soovivad samal ajal ka jätkata oma äh, Äh, ametialal, seetõttu peame võimaldama neile paindlikku töötamist ning äh, me peaksime neid toetama äh, igati ja meile peaksime neile pakkuma ka lastehoiuvõimalusi, nii et, et nad saaksid tõesti tööd jätkata ja tahaksin tänada oma ema, kes on olnud poliitik, arst ja suurepärane ema härra Frontulis, kas te tahate esitada sinise kaardi küsimust? palun, härra Frontulis. aitäh. meie ühiskonna nõudmised on viinud naised olukorda, mis on tõesti raske. naised sünnitavad lapsi, nad ning äh, majandusliku olukorra tõttu äh, äh, ei saa nad tihtipeale üle ühe lapse endale lubada kas ei peaks peresid toetama rohkem rahaliselt selleks, et naised saaksid oma lastega rohkem tegeleda? jah, sest et ma arvan, et karjääri tahavad teha ainult karjääristlikud naised, aga mitte kõik naised. kolleeg kolleegid, ma arvan, et enamik naisi peaksid saama vabalt valida, mida nad tahavad teha. kui me ütleme, et mehed ja naised on võrdsed, siis on võrdsed ähm, ja vabad ja neil peaks olema ka võrdne valikuvabadus loomulikult näen ma naisi kui emasid ja ma soovin, et naised saaksid äh, saada lapsi, saaksid nendega kodus olla ja saaksid siis ka oma karjääri jätkata ja järgmisena proua Pitšerno. aitäh, äh, president, aitäh volinik üles näidatud pühendumuse eest ning tahaksin tänada kõiki kolleege, kes tänases arutelus osalesid. ma arvan, et me peame tunnistama, kolleegid, seda, et äh, tegemist on täiesti tavalise päevaga. Äh, see on paljude naiste jaoks täiesti tavaline päev iseäranis nende naiste jaoks, kes esindavad Euroopa tulevikku, ma räägin äh, pagulastest. ning äh, nendest äh, rändevoogudest, mis tulevad üle Makedoonia-Kreeka piiri, kuuskümmend protsenti nendest on naised, et nii et, et kolleegid, mis mõtet on siin tähistada minevikku, kui me suleme ukse tuleviku ees? me oleme vihased, et naisi kasutatakse ära, aga siis, kui me näeme, kuidas naistega kaubitsetakse, pigistame silma kinni. meid ähm, äh, hirmutab vaesus, aga samas paneme oma piirid kinni. Äh, ma arvan, et see trauma, see hä häbi ja vägivald, mida naised kogevad, vajab teistsugust lähenemist ja seetõttu mina pühendaksin kaheksanda märtsi neile pagulasnaistele, nendele naistele, kes põgenevad, naistele, äh, kes äh, otsivad vabadust mida meie siin ülistame. mina usun teistsugusesse Euroopasse, kolleegid, mina usun Euroopasse ja töötan selle Euroopa nimel, mis näitab üles solidaarsust ja ja eh, ma saatsin teile kõigile ka kirja, eh, aga kordan seda, mida seal ütlesin, ma palun, et te läheksite isiklikult ja vaataksite, mis toimub, eh, kuidas maisi rõhutakse Eh, kuritarvitatakse, ekspluateeritakse neid ini-, naisi, kes on Makedoonia piiril. minge ise ja vaadake, mis seal toimub, et te ise saaksite näha eh, eh, Need on need naised, kellele Euroopa ütleb ei ja paneb ukse nende nina ees kinni. härra Etheridge tahab esitada sinise kaardi küsimuse, olete valmis vastama? härra Etheridge. aitäh kas te olete nõus, et äh, igasugused kunstlikud moodustised nagu rahvusvaheline naistepäev on lihtsalt äh, ebatähtsad ja mis oluline on see, et inimestel oleks võima-, võrdsed võimalused ja äh, oluline on ka see, kui mehed ja naised saavad lääne ühiskonna vabadusi nautida ja neid ei tohiks äh, lasta äh, ära uhtuda sellel tohutul inimeste voolul, kes Euroopasse tuleb, kes soovivad teistsuguseid väärtusi. Äh, lääne naistel peaks olema võimalus, vabadus, vaba, võimaluste vabadus. niisiis, kas te olete valmis vastama? ma ei ole teiega üldse nõus ma ei ole nõus mitte millegagi, mida te ütlesite, sellepärast et mina leian, et rahvusvaheline naistepäev on väga oluline päev. see on päev, mil eh, tunnustatakse meie saavutuste tähtsust eh, neid naisi, kes tulid meie eest, kes võitlesid nende õiguste eest, mida meie peame nüüd enesestmõistetavaks, ma pean siin silmas õigust valida, äh, saada äh, võrdset palka võrdset tööst, äh, emaduspuhkus, kõiki neid asju peame tänapäeval iseenesestmõistetavaks ning ma arvan, et selle vabaduse nimel, millest me kõik siin kõneleme, ka teie kõnelesite vabadusest, aga kui me räägime vabadusest, siis me peame aru saama ka sellest, et et see suur Euroopa, mida meie siin eh, tähistame, Euroopa, eh, mis on olnud majakaks teistele rahvastele, ei eh, ole oma ülesannete kõrgusel Euroopa on otsustanud silma kinni pigistada selle eest, mis toimub, selle kohutavate asjade eest, mis meie piiridel sünnivad. naised ja lapsed äh, on okastraatide taga, nendele lastele ja naistele ei anta võimalust väärikaks eluks. Äh, niisiis, kallis kolleeg, ma loodan, et et et äh, me ei peaks hakkama kaheksandal märtsil tähistama häbipäeva. vabandust, aga vastata võib ainult pool minutit ja teie rääkisite oluliselt kauem. ja nüüd vaba mikrofon ja esimesena saab sõna proua Petir. suur tänu teile, juhataja. Äh, proua volinik naised on väga raskes olukorras Äh, eriti kui nad otsivad tööd. Nad ei saa väga hästi äh, töö- ja pereelu ühit-, ühitada ning neid ei toetata selles piisavalt. Äh, ning seetõttu peavad naised tavaliselt ohverdama oma töökoha. Nad ei saa võrdse töö eest võrdset palka. samuti ähi-, ahistatakse naisi rohkem ja kuigi meil on kõrgharidusega naisi rohkem kui kõrgharidusega mehi, ei õnnestu neid naisi hiljem leida otsustamispositsioonidelt. Neil ei ole oma kinnisvara tavapäraselt äh, ja tihti ei ole neil ka pensionikindlustust. seetõttu on meil vaja kindlasti rahvuslikke pensionikavasid, mis aitaks naiste vaesust äh, eakamatel puhul vältida. järgnevalt härra Marias, palun. suur tänu teile, juhataja. Äh, me tähistame täna rahvusvahelist naistepäeva ja peame rõhutama, et äh, finantskriisi käigul on äh, vastastikuse mõistmise memorandum teinud mõned riigid äh, vaesemaks ja äh, naised kannatavad just eriti selle all. Nende positsiooni õõnestatakse tööturul ja sotsiaalses positsioonis ning kuusteist koma neli protsenti keskmisena saavad naised vähem palka kui mehed Euroopa Liidus ja pensioni puhul on see vahe kolmkümmend üheksa protsenti sellises riigis nagu Kreeka, kus on olnud äh, kärpemeetmed kasutusel, on uus pensionite seadus äh, sundinud äh, naised maksma kaheksakümmend protsenti oma iga-aastasest käibest just või tulust siis pensionikindlustuseks ja muudeks kindlustusteks. meil ei tohiks olla enam Euroopa lõunaosa suhtes vaesusmeetmeid, aitäh! Äh, suur tänu teile, juhataja. Äh, proua volinik, ütleb härra Pinto äh, tõeline soolise võrdõiguslikkuse toetamise poliitika peaks olema sellel rajanema, et me ebavõrdsuse aluseid võrdaksime ja ebavõrdsus on eelkõige kultuurilistest ja muudest kontekstuaalsetest tingimustest tingitud. me ei tohi olla vakka kui institutsionaliseeritult diskrimineeritakse teatud inimgruppide vastu, nagu näiteks oleme näinud katoliikliku kiriku puhul, kus naised ei tohi saada kirikuõpetajateks ning ei tohi pühakirja lugeda lihtsalt sellepärast, et äh, nad on naised, see on täielik sooline diskrimineerimine. katoliiklik kirik on poliitiliselt organiseerinud äh, ennast riigiks, Vatikaniks, me peaksime nõudma, et äh, selle riigi juht, paavst, lõpetaks sellise täiesti mitteaktsepteeritava diskrimineerimisvormi naiste ja meeste vahel kiriku sees ja kui see on aset leidnud, siis oleme jõudnud tõesti pika sammuga edasi selles suunas et soolist võrdõiguslikkust oleks maailmas rohkem, aitäh! härra Boltšak, palun! austatud eh, kolleegid, suur aitäh juhatajad, et andsite mulle sõna ma tahaksin, et härra Stettina äh, minu eelkõnes äh, aega saaks, aga olgu, räägin praegu. Äh, ma tahaksin öelda, et šovinism ei ole meeste puhul mitte kõige läbivamaks jooneks ja need asjad, mida kolleegid on öelnud, on mind kurvaks teinud, ma tahaksin soovida naistele kõike head ja paremat nende päeval ja veel. viiskümmend kaks protsenti naistest on ühiskonnas eh, tänasel päeval nelikümmend kaheksa protsenti aga meestest eh, ja loodus on asjad niimoodi seadnud. Eh, sellegipoolest naiste vastu toimub pidevalt diskrimineerimine tööturul, palkade ja pensionite asjus, see on selge, see on fakt, me peame midagi tegema ja oluline on see, et meil oleks see dialoog. volinik Jorva osaleb nendel aruteludel väga tihti, aga sellegipoolest oleks hea, et kui see, mis me siin saalis ütlema ütleme, äh, aitaks äh, naiste positsiooni parandada, kahjuks aga paljude kolleegide äh, väljaütlemised ei näita sama asja. härra Kelly järgnevalt, palun. austatud kolleegid, ma arvan, et on oluline, et me ei kuule täna mitte ainult naiste häält, vaid ka meeste häält, siis tänase naistepäeva puhul. mul on väga hea meel, et ma olen saanud kõneaega, et öelda mõned sõnad sellel teemal oluline on see, et me äh, tänasel teemal debatti peame siin Euroopa Parlamendis seetõttu, et ei ole maailmas sellist teist institutsiooni või organisatsiooni, mis teeks rohkem selleks, et naiste õigusi toetada. ja sellepärast täna debatti peamegi. me oleme teinud päris palju praeguse hetkeni, aga äh, on vaja veelgi rohkem ära teha. minu enda koduriigis äh, olid eelmisel nädalal valimised, kolmkümmend protsenti naistest olid esindatud ka meie parteides ja nüüd on Iiri parlamendis rohkem naisi, kui kunagi varem on olnud. kuulsin eile ka raadiost, et paljud ettevõtted on kaasanud nõukogude liikmeteks palju äh, rohkem naisi ja nad teenivad ka suuremat kasumit, see on meile õppetunniks, aitäh! suur tänu teile, juhataja, austatud äh, volinik, äh, austatud kolleegid, mul on väga hea meel, et naisi, et mehi on siin täna nii palju, sellepärast et äh, ma arvan, et kui naised ja mehed ei ole võrdsed, siis on see meie kõigi südameasi, ütleb proua Meisner. täna räägime siin sotsiaalmajanduslikust olukorrast, mis naisi puudutab, aga naistepäev tõesti ei ole mingisugune tähistamise põhjus, vaid nõudmiste esitamise põhjus kui nelikümmend aastat tagasi eh, otsustati Euroopa Liidus, et eh, võrdse palga, võrdse töö eest on eh, võrdset palka vaja, samas aga Euroopa Liidus on palgalõhe kuusteist protsenti keskmiselt, Saksamaal häbiväärselt kakskümmend kaks protsenti, kui pensionite lõhe on kolmkümmend üheksa protsenti, siis see ei ole mingi tähistamispõhjus. ka naistevastane vägivald on väga tugevalt kasvanud, <laughs> naised on samamoodi inimesed nagu mehed, neid tuleb kaitsta ja Äh, rääkisime ka naiste ettevõtlusest äh, hiljuti ning äh, saime teada, et laenudele ligipääs ei ole naiste puhul niivõrd iseenesestmõistetav kui meeste puhul. siin on vaja palju ära teha ja ma arvan, proua volinik, et te olete meie poolt toetatud, meil on uut strateegiat vaja ja seekord ka tõesti toimivat strateegiat. nüüd palun härra Caputo. suur tänu teile, juhataja. täna on kaheksas märts ja tõesti, on äh, võimalus äh, pidada debatti sotsiaalmajandusliku olukorra kohta naiste suhtes Euroopas. kuigi meil on kaks direktiivi, mis puudutab äh, võrdset võimalusi ligipääsu teenustele ja palka, ei ole me saavutanud väga palju praktilises mõttes, kui me räägime soolisest võrdõiguslikkusest. naised Euroopas kannatavad väga tugeva sotsiaalmajandusliku lõhe all hoolimata kõikidest meie jõupingutustest ei ole piisavalt äh, naisi ettevõtete nõukogudes äh, ning olgugi, et äh, Äh, naisi on äh, rohkem äh, võib-olla ettevõtetes, ei ole neid siiski nõukogudes. naised ei mängi sellist olu-, rolli, nagu nad peaksid mängima ja Euroopa Liit ei tohi mitte ainult kaevelda siin, vaid peab võtma reaalseid samme selleks, et naisi ei diskrimineeritaks. loodetavasti saame me tulevikus tõesti kaheksandat märtsi tähistada niimoodi, nagu see seda väärt on, sest me oleme saavutanud oma eesmärgid ja mitte ei räägi lihtsalt lõhedest siin pidevalt austatud kolleegid, äh, mina olen olnud väga õnnelik inimene, ütleb härra Stettina, sellepärast et ma olen kohtunud väga äh, paljude julgete naistega, üks neist minu ema. ja ma tean väga täht-, õigesti, et äh, na-, just sõja ajal ei olnud mitte mehed kõige suuremad kannatajad, vaid just naised ja lapsed. tahaksin teile tuletada meelde teile järgnevat. teate ilmselt, et eelmisel reedel rööviti üks naine ja teda peeti seadusevastaselt eh, kinni. Eh, Nadja Savtšenko eh, on nüüd näljastreigil ja viiendat päeva ei ole ta mitte midagi joonud, nii et olukord on kriitiline, ta võiks isegi mitmete järgmiste tundide jooksul hinge heita ja homme otsustatakse siis eh, kohtuistungi eh, eh, käigus, mis temast edasi saab, prokurör on taotlenud kolmekümne kolme aastast vabadusekaotust, ütleb kõneleja. ma tahan, et me teeksime kõik selleks, et ta vabaks lastaks volinik Jourova, palun, äh, austatud liikmed, äh, muidugi mul on alati väga hea meel, äh, kui meil on võimalus rääkida sooküsimustest ja soopõhistest poliitikatest Euroopa Parlamendis, sellepärast et see on väga oluline inspiratsioon meie töö jaoks komisjonis. tahaksin puudutada siis lühidalt neid punkte, mida teie arutelus puudutasite. mis puudutab paremat töö ja eraelu ühitamist, siis tõesti me oleme võtnud tagasi eh, emapuhkuse direktiivi, tegime seda selleks, et valmistada ette midagi paremat, midagi sellist, mis eh, oleks sobivam eh, tänaste vajadustega. sest pidagem silmas, et me ei saanud emapuhkuse direktiiviga edasi minna, sellepärast et kaks kolmandikku liikmesriikides ütlesid, et meil on see juba olemas või et meil on vaja midagi värskemat ja uuemat. niisiis Äh, valmistame me tööd ette ja see on minu jaoks äh, prioriteediks äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogrammis, et meil oleks õiguslikud ja mitteõiguslikud ettepanekud, mis parendavad töö- ja pereelu ühitamise tasakaalu. ja just see, mis te siin ütlesitegi, et vajalik on naiste jaoks rohkem valikuid pakkuda, see ei ole mitte see, et me ütleme ette neile, mida tegema peaks ja me kindlasti ei tohiks alahinnata emade rolli. praegusel olu-, olukorras näeme me seda, et paljud noored naised, kes on õppinud ülikoolides ja meil on kuuskümmend protsenti naistest, kes on ülikooli lõpetanud, nad peavad otsustama, kas nad tahavad lapsi saada või nad tahavad karjääri teha. ja tõesti, majanduslikust vaatenurgast samuti on see täiesti mõttetu me peame looma äh, sellised tingimused naistele, et nad saavad äh, nii saada lapsi kui ka teha karjääri ja teha kõrge kvalifitseeritud tööd. mulle ei meeldi see ütlemine, et naisel on õigus lapsi saada, loomulikult on naisel äh, õigus lapsi saada, mina olen ema ja see on tegelikult minu elu parim roll, mida ma olen täitnud, aga ühiskonnale on vaja lapsi, et öelda väga küüniliselt või majanduslikult, äh, tõesti, ühiskonnal on lapsi vaja, ühiskonnal on vaja tuleviku maksumaksjaid. ja mikspärast peaksid ainult naised kandma seda koormat? see ei ole enam jätkusuutlik. niisiis, püüame me siin teha midagi ära ja meie uue paketi suund on samas äh, suunas. me tahame nimelt äh, tuua uusi aspekte sellesse paketti, me ei taha mitte paremini asju korraldada naiste jaoks, aga ka töötavate vanemate jaoks. ja just see on äh, siis äh, erisus äh, võrreldes teiste ettepanekutega. nüüd palgalõhe. loomulikult on meil vaja korralikke instrumente selleks, et vähendada palgalõhet. Teil on õigus, keskmine kuusteist protsenti palgalõhe Euroopa Liidus on väga kõrge, mõnedes liikmesriikides on see mm, meeste ja vaha, naiste vaheline palgalõhe suuremgi. kolmkümmend üheksa, nelikümmend protsenti palga, pensionilõhet, tõesti, daamid ja härrad, seda me ei või enam kannatada ja ma survestan liikmesriike, et nad eh, teeksid muudatusi oma sotsiaalsetes ja maksupoliitikates, võtaksid selliseid meetmeid, mis pensionilõhet vähendaksid ning ka palgalõhet vähendaksid. sest suuresti on see selle tõttu, et eh, naised hoolitsevad oma pere ja pereliikmete eest. see on ühiskonna eh, revolutsioon, vaja on õigeid instrumente ja käesoleval aastal. ma ei taha liiga pikalt siin sõna võtta, nii et äh, lühidalt ütlen veel mitmetahulisest diskrimineerimisest rääkis proua äh, Soraya Post äh, tõesti, meil on Euroopas tõsine olukord, sellepärast et me näeme, et on selliseid kohutavaid juhtumeid, ma olen rääkinud inimestega, kes töötavad romadega koos äh, ning olen rääkinud ka äh, Roma kodanikega otse ning nad ütlevad, et äh, naised tegelikult kannavad terve pere koormat, äh, samas olles vägivalla ohvriteks nende käest nõutakse tagasi raha, tegemist on füüsilise vägivallaga, see ei ole mingisugune pehme survestamine, nii et üks näide siin on, et Äh, et me peame tegema rohkem tõesti selleks, et äh, mitmetahulise diskrimineerimise vastu võidelda. siis äh, viimane aspekt, mis puudutab naisi kui otsustajaid, tõesti, ma olen toetanud Naised Nõukogusse direktiivi ma tahaksin teile anda teada, et see direktiiv on juba muudetud ja oluliselt minu enda mandaadi ajal, sellepärast et ma olen seda tahtnud sooneutraalsemaks muuta Äh, siin olid tõesti takistid äh, järgnevad. meil on vaja kõrge kvalifitseeritud äh, töötajaid, naisi, mehed on vaja naiste vastu välja vahetada nõukogudes, meil on vaja võrdset konkurentsi ja see on heaks suunaks ka meie direktiivi jaoks praegu ma tahaksin, et need liikmesriigid, kus juba on vastav seadus, näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa ning teised, aitaksid meid, aitaksid meil saavutada teistes liikmesriikides samasugust tulemust. ja rohkem naisi otsustuspositsioonidel ei tähenda ainult ühte direktiivi, ärgem loogem lihtsalt seadusi, vaid loogem korraliku poliitika äh,, see ei puuduta mitte ainult ettevõtlussektorit ja mul endal on ka mõningad reservatsioonid, et kui kaugele sellega peaks üldse minema. eriti, mis puudutab just avalikku poliitikat, avalikke ametikohti. ja näiteks, kui kaugele peaks siin kohtuvaldkonnas minema, sellepärast et ka näiteks kohtusüsteemis me ei näe kõrgetel kohtadel palju naisi. suur aitäh teile veel kord Äh, lõpetan siin positiivse äh, tooniga. Äh, ma arvan, et naised ei taha võidelda mitte, vaid tahame teha koostööd. ja võib-olla sellest perspektiivist asjad muutuksid kiiremini. nii et meil on vaja loomulikult ka meeste koostööd, kes saavad aru, kui oluline see teema on. suur tänu teile, austatud parlamendiliikmed, teie jätkuva pühendumuse eest aidata ja toetada. Äh, suur aitäh, ma hindan seda.